ning me tahaksime Norra äh, ohvritele äh, austust avaldada. tegemist oli sündmusega, mis leidis aset juulikuus ja ma tahaksin paar sõna selle kohta ütelda. ma tahaksin esmalt Te võite äh, avalduse teha, te võite praegu istuma jääda, kui soovite seda. koleżanki i koledzy mówimy o bardzo poważnej sprawie kolleegid tegemist on äärmiselt tõsise küsimusega ja sündmused äh, liigutasid meid kõike kahekümne teisel juulil sattus Euroopa jällegi terrorismirünnaku ohvriks külmavereline mõrvar tappis seitsekümmend üheksa suuremas osas noort inimest Norras ksenofoobia viha näitas meile sel päeval oma kõige õudsemat palet. Ütoja ja Oslo mõrvar äh, astus üle meie demokraatlike ühiskondade põhimõtetest. tegemist oli noorte inimestega, kes unistasid äh, suurepärasest tulevikust riigiteenistuses ja need noored sattusid äh, sellise hukkamõistu vääriva sündmuse ohvriks. kahekümne teise juuli sündmus näitas, et terrorism ei ole ainult oht väljaspoolt, nagu näiteks üheteistkümnendal septembril kahe tuhande esimesel aastal Ameerika Ühendriikides. ühiskond sattus seekord omaenda liikme ohvriks. me peame sellistest sündmustest õppima peame andma endast parima, et äh, meie ühiskonnas lõimumist edendada ja ükskõik, kas tegemist on Euroopaga või ülejäänud äh, maailmaga, inimesed, kes on osake meie ühiskonnast, peaksid tundma, et äh, nad jagavad meie väärtusi. peame tegema koostööd kõikide riikidega kes osalevad terrorismivastases võitluses, see on väljakutseks meile kõigile, internetiajastul, üleilmastumise ajastul ei ole ka terrorismil piire. Norra Nobeli rahuauhinna riik sai hoobi südamesse kuid meie väärtuste süsteemi terrorism ei muuda ja see on kõige olulisem. me hoiame seda süsteemi, kaitseme seda, kaitseme avatust, tolerantsust, austust äh, kaaskodanike ja ligimeeste vastu. Euroopa Parlament tunneb solidaarsust Norra rahvaga, Norra valitsusega. me avaldame sügavat kaastunnet ohvrite perekondadele seisame sel raskel ajal teie kõrval oma palvetes, oma mõtetes, oma tunnetes. me oleme teiega. kaks kuud äh, pärast äh, tragöödiat, Norra rahvas, teadke, meie mõtted ei ole muutunud. nüüd annan sõna meie fraktsioonide esindajatele ja pärast fraktsioonide esindajate sõnavõttu paluksin teil tõusta püsti leinaminutiks, aga kõigepealt anname sõna Rahvapartei esindajale, palun. kõneleja räägib ilma mikrofonita, mistõttu tõlgid ei saa tõlkida härra esimees, suur tänu, et andsite meile võimaluse siin öelda paar sõna Norra rahvale. Norra rahvas ajaloolistel põhjustel on meie vennasrahvas Rootsis. tegemist oli tõesti õõvastava sündmusega. ja kõik ka piiritagused rahvad tundsid äh, Norra rahvale kaasa. hoolimata sellest, et me ei tundnud neid noori inimesi, siis äh, me siiski tundsime neid, me oleme ju kõik tuttavad selle idealismi, lootuse, äh, sooviga ehitada uut maailma üles, paremat maailma. me tahame just nimelt samasuguseid lapsi ja me tahame sedasama oma lastele. Henrik Ibsen ütles omal ajal tuhande kaheksasaja kuuekümne neljandal aasta konflikti ajal, et äh, kui meie sõbrad on hädas, siis peame neid aitama. ja äh, Rootsis ütleme ka meie, et kõik, mis juhtub äh, Soomes, puudutab ka Rootsit ja sama puudutab äh, ka Norrat ja Ütojat. Norra lein, Ütoja lein on meie kõigi lein. solidaarsus ei suuda muidugi äh, kõrvaldada seda kurbust, mida tunnevad äh, väga paljud Norra inimesed täna, aga me saame neile kinnitada, et me jagame teie leine, me jagame teie kurbust äh, ja teie lein on meie lein. on äh, paljudel matustel Norras suvel tsiteeriti Norra sõjakorrespondenti. noored mehed, noored naised maeti maha ja see kir-, sõjakorrespondent on öelnud, et äh, et rahu on looming ja sellesse tuleb äh, panna kogu meie jõud. Need on ilusad sõnad. ja avatud äh, ühiskonda tuleb kaitsta, vihale tuleb vastata armastuse ja üksmeelega ja seda tahame ka meie teha. meie peame ütlema kõikidele nendele üksikutele terroristidele kogu maailmas, et me oleme valmis kaitsma oma avatud ühiskonda, see ühiskond peab muutuma veel avatumaks ja see ei tohi kunagi jääda tühjadeks sõnadeks, see ei jää tühjadeks sõnadeks, tegemist on elujõulise realisti-, realismiga, meie võidame, teie jääte käi-, äh, kaotajaks meie väärtused on tugevamad kui teie omad ja sel moel kavatseme me austada neid inimesi, kelle me kaotasime Ütoias. suur tänu ja nüüd saab sõna Martin Schulz. suur tänu, härra president, daamid ja härrad paljud äh, sõbrad äh, sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist, paljud naised ja mehed rahvusvahelisest liikumisest teavad, äh, tunnevad seda kohta väga hästi. Utoja on sotsiaaldemokraatia jaoks väga eriline paik. meie noorte jaoks on see väga eriline paik, me oleme seal tihti kohtunud. paljud minu äh, sõbrad äh, on seal käinud ja neil on palju mälestusi sealt. see rünnak oli suunatud noorte vastu, kes äh, osalesid Tööpartei tegevuses. Nad olid ohvrid noorte sotsialistide hulgast. Nad olid mõrtsuka ohvrid, kelle tegevus oli suunatud sotsiaaldemokraatide vastu kuid äh, samas ka väärtuste süsteemi vastu. see kohutav kuritegu on nii kohutav, sest ta ei tahtnud, et meie väärtustel oleks tulevikku, nad, ta ei tahtnud, et noored inimesed äh, hakkaksid poliitikuteks. Nad taht-, ta tahtis rünnata noori, et äh, nende ideid ja väärtusi tappa. see rünnak oli suunatud ideede vastu kui te kuulate mõrtsuga sõnavõtte, siis te saate aru, et te, tema jaoks ei ole võimalik avatud äh, ühiskond, kus äh, oleks võrdsus äh, inimeste vahel, sõltumata nende rassist, soost või päritolust. see oli rünnak meie väärtuste vastu ning teie väärtuste vastu see ei ole ainult sotsiaaldemokraatlike väärtuste vastu suunatud, vaid Euroopa Liidu väärtuste vastu, Euroopa kogukonna vastu. siin kojas kehastame meie neid samu ideaale. see on rünnak meie kõigi vastu. seega on õige, et Euroopa Parlament mälestab kuriteo ohvreid ja me peaksime meeles pidama samuti et meie väärtusi rünnatakse seestpoolt. me peame sellega vastu seisma, seega vastu seisma sellele rünnakule ja tegema nii, et sellistele ideedele ei oleks kohta, mis soodustavad rassismi, et ksenofoobial ei ole kohta, et vähemuste tagakiusamisele ei ole kohta. see on meie ühine kohustus me peame sellest koos kinni pidama. nii et äh, sarnastel inimestel ei oleks mingisuguseid tulevikuväljavaateid. Mm, suur tänu, härra president, nende kaastunde avalduste eest, mis te olete leinavatele inimestele saatnud, sain palju kirju pärast äh, seda kuritegu sotsiaaldemokraatidelt kõikjalt Norrast ja mujalt, ka siit kojast tahaksin välja tuua ühe ja ette lugeda, mis mind sügavalt liigutas. selle saatis mulle üks kolleeg, kes ütles, et see rünnak noorte vastu oli tema jaoks rünnak tema enda vastu, Mario Mauro oli siis see, kes need sõnad ütles ta ei ole sotsiaaldemokraat, kuid ta tundis, et sõltumata sellest, kas te olete kristlik või sotsiaaldemokraat, kas te olete valge või mustanahaline, usklik või mitteusklik või äh, ükskõik millise muu nahavärviga, kas te töötate sotsiaaldemokraatide heaks või mitte, see inimene tahtis meid kõiki rünnata ja kui me peame meeles põhiõigusi, siin kojas, siis me saame anda kõige parema vastuse sellele terrorirünnakule, aitäh! suur tänu! palun nüüd äh, Kiiverhoftat. jah, äh, härra president, tuhande üheksasaja neljakümnendal aastal natsiokupatsiooni alguses ütles äh, Norra poeet Grieg, et meid on nii vähe siin riigis ja kõik on sõbrad ja vennad. ma arvan, et see on ka õige täna, kui seitsekümmend kuus noort inimest on mõrvatud, noort poliitikut, noort, kes hakkasid aru saama sellest, mis on demokraatia ja kodanikukohus ning noored, nad olid enamuses liiga noored, et isegi hääletada veel. ma arvan, et see ei ole mitte ainult väga suur draama ja kaotus, vaid otsene rünnak demokraatia enda vastu ma arvan, et meie äh, vastumeelsuse väljendamine sellises käitumise suhtes on liiga lihtne lähenemine, me ei saa lihtsalt selga pöörata sellisele rünnakule, Breivik oli võib-olla hull, võib-olla ta tõepoolest toimis üksinda, kuid äh, tuleb olla väga selge ka selles osas, et ta oli äh, ühe ühiskonna liikumise, kogukonna toodang terve hulga blogipidajate või internetikasutajate äh, toodang, kes selliseid ideid toetavad. ja mind vapustas see, et poliitikud lükkasid vastutuse endast eemale, kui nad oleksid pidanud tugevalt reageerima Breiviku ideoloogiale, ideoloogiale, mis on islami, migratsiooni ja multikultuurse mitmepalgelise ühiskonna vastu, poliitiliselt korrektse mõtlemise Euroopa ja Euroopa Liidu vastu. Breivik toimis teatud narratiivi taustal, mis on muutumas üha öö, tavalisemaks mis kirjeldab praegust Euroopa olukorda dramaatilisena ja leiab, et meie ühiskond on leidnud, jõudnud punkti, kus ei ole võimalik enam mingisuguseid demokraatlikke valitsusi usaldada. nii et me peame üle kordama ja meeles pidama endise presidendi Clintoni sõnu, mida ta kasutas oma kõnes Oklahoma pommitamise viieteistkümnendal aastapäeval meie poliitikud oleme vastutavad äh, selle eest, sellepärast et meie sõnad ei ole neutraalsed, vaid need äh, saavad teatud äh, vastukaja ja levivad kõikjale, aitäh! Dziękuję, panie przewodniczący. Pan przewodniczący Daniel. Suur tänu, härra Verhofstadt, palun härra konvendit. Quand il y a un massacre. jah. kui äh, toimub selline mõrv, siis me ei tea, mida teha, me oleme kurvad, meil on hirm ja pärast aja jooksul hakkame järele mõtlema ja tõsi on, et see rünnak Norras oli suunatud konkreetsete konkreetsete asjade vastu, nende noorte vastu, kes kaitsesid multikultuurse ühiskonna põhimõtteid. see oli suunatud noorte vastu, kes olid nende ideede ümber koondunud. seal oli ka kurdi päritolu Norra noori, kõikvõimalikke päritolu Norra noori, kes peegeldasid multikultuurset ühiskonna, mis eksisteerib Euroopas ning samuti on selliseid poliitikuid, kes ütlevad meile nüüd, et multikulturaalne ühiskond on läbi kukkunud ja nüüd ma tahan küsida, mida see tähendab, see tähendab seda, et te saadate tagasi riigist välja kõik need, kes ei ole tõelised norrakad, soomlased, hollandlased, prantslased, rootslased, itaallased või ma ei tea, kes, kuhu te nad saadate? ja selles diskursuses, nendes sõnades väljendubki see viha. see tähendab, et me ei võta reaalsust meie reaalsusena. kui me ta-, ütleme, et me äh, kaitseme Euroopa reaalsust või väärtusi või Euroopa kodanikke, siis see tähendab, et me kaitseme multikulturaalset identiteeti Euroopas, sest see on Euroopa reaalsus ning just nende ideede vastu oli suunatud see mõrv. kui selles parlamendis mõni Prantsuse parlamendisaadik julgeb öelda, et Norra Äh, ei olnud probleemiks äh, mitte äh, mõrv, vaid Norra valitsuse naiivsus, mis aktsepteerib multikulturaalsust, siis tuleb öelda härra Le Penile, et tal peaks olema häbi niimoodi öelda ja ma tahaksin ütelda kõikidele päris eurooplastele. kui me oma kõnedes eh, ei pööra tähelepanu neile kohutavatele lausetele ja kui me ei pööra tähelepanu sellele, et Euroopa ei ole ja ei saa olema multikultuuriline ühiskond, siis me toetame neid, kes kõige kohutavamaid asju toime panevad. jah, meil on intellektuaalne vastutus, kui miskit taolist juhtub, sellepärast et me loome sellise õhustiku, nagu Kiiver Hofstad ütles, me loeme sellise õhustiku, kus hullud võivad niimoodi tegutseda Norra toetamine tähendab ka seda, et me peame järgi mõtlema selle üle, mida me teeme ja mida me ütleme, aitäh! suur aitäh ja järgmine kõneleja on... lugupeetud president, meil võivad olla erinevad arvamused erinevatel teemadel siin kojas, kuid ma usun, me kõik võime nõustuda ühes. Euroopa on sallivuse kontinent, vabaduse kontinent ja pluralismi kontinent. me oleme minevikus ühiselt võidelnud nende vastu, kes äh, on sallimatud ning me oleme vastupanu avaldanud neile, kes on tahtnud äh, hävitada meie avatud demokraatlikku ühiskonda ja nüüd me peame jälle koos võitlema hirmu, vihkamise ja vägivalla edendajate vastu, sellel ei ole kohta Euroopas. me tahaksime väljendada kogu oma fraktsiooni nimel äh, suurt kurbust kahekümne teise juuli terroriakti osas esmalt ma tahaksin kaastunnet avaldada ohvrite perekondadele, kuid kogu Norra rahvale ning kindlasti ka meie sotsialistidest kolleegidele, sellepärast et need noored ja süütud inimesed kuulusid nende poliitilisse perekonda. härra president, te ise meenutasite meile üheteistkümnenda septembri kurba tähtpäeva ning ma pean ütlema, et täiesti õigustatult on rõhutatud, et need terrorismid, kes oma tegusid tegid eh, religiooni nimel, siis tegelikult nad ei esindanud mitte ühtegi religiooni ega ühegi religiooni jälgijaid ja ma usun, et me peaksime Norra tragöödiat samamoodi käsitlema. see üksikisik kes teo äh, toime pani, ei esindanud mitte kedagi, ei ühtegi religiooni, ei ühtegi tõsiseltvõetavat poliitilist äh, jõudu, vaid ainult oma haiget mõistust. ma usun, me peaksime vastu seisma vastu seisma igasugusele soovile kasutada poliitilistel eesmärkidel seda juhtumit. Like thank... ma tahaksin tänada kõiki kolleege, teistest fraktsioonidest, kes on sellele soovile vastu pannud ja kes on üles näidanud suurt väärikust ning kes on näidanud, et meil on universaalsed väärtused, mille osas me kõik oleme ühel meelel. suur aitäh. järgmiseks Söön, söön, söön ka. suur tänu, härra president. Norra jaoks on enne ja pärast äh, kahekümne teist juulit kaks erinevat aega. meile Skandinaavias oli see päev äh, ähm, paljuski meie üheteistkümnes september. ja see rünnak ei olnud suunatud äh, ükskõik kelle suunas, see oli otseselt äh, rünnak Norra demokraatia vastu. aga see oli veel midagi enamat. Ütoja rünnak oli äh, väga põhjalikult äh, kavandatud rünnak Norra tööpartei äh, vastu, see oli rünnak tuleviku vastu. Norra tööpartei noorteorganisatsioon ei olnud äh, lihtsalt juhuslik sihtmärk. oma äh, rünnakus äh, sall-, sallivuse vastu äh,, sotsiaalse õigluse vastu äh, äh, sattus Breivik vastuollu Norra noorteorganisatsiooniga, kes võitleb sallivuse eest, sotsiaalse õigluse eest kogu maailmas see rünnak oli julm ja verine ja sellest ei saa me ise midagi õppida. kuid me võime õppida sellest, kuidas Norra peaminister ja Norra rahvas reageerisid sellele sündmusele. paljud teised sarnastes olukordades oleksid hakanud nõudma kättemaksu, oleksid kuulutanud välja terrorismivastase sõja ja oleksid viinud sisse ühe Äh, demokraatlike õiguste piirangu teise järel, aga Stoltenberg seda ei teinud. tema nõudis, et sellise terrorirünnaku vastuseks peab olema veel suurem demokraatia, veel rohkem avatust ja veel rohkem humaansust. ja seda lähenemist toetas kogu Norra rahvas kõikjal Norras ja ülejäänud Skandinaavias osalesid sada tuhat inimest terrorismivastastes meeleavaldutes ja selleks, et kaitsta sallivust ja demokraatiat. Nende meeleavalduste sõnum oli täiesti selge. kurjus võib tappa inimese, aga mitte kunagi allutada tervet rahvast. aitäh! suur tänu härra Speroni. suur tänu. minu fraktsioon avaldab sügavat kaastunnet Norra rahvale. tegemist oli rünnakuga inimkonna vastu ja sellel puudus igasugune õigustus mitte ükski mõte, mitte ükski äh, põhjendus ei suuda sellist veresauna õigustada. meie väärtused on vabadus ja demokraatia ja need väärtused jäävad püsima isegi sellise julma sündmuse taustal. me ei kohku tagasi oma põhimõtete eest, me põhimõtete eest, millele üles ehitatud meie ühiskond ja meie rahvastevahelised suhted suur tänu härra president härra president me kõik jagame leina viha ja rabatust sellise kohutava massimõrva ees ja mina tahaksin avaldada kaastunnet ja minu valijate kaastunnet Norra rahvale Põhja-Iirimaal tunneme me terrorismi õudusi kahjuks väga hästi, aga see, see, et konkreetne terrorismirünnak oli suunatud noortele inimestele, oli äh, iseäranis äh, õõvastav. siin on tsiteeritud palju kuulsaid isikuid, paljusid poliitikuid, kirjanikke ja nii edasi kuid äh, kuna mina olen viimane kõneleja, siis äh, ma tsiteeriksin siin ühte noort ellujääjat, kes äh, selgitas oma blogis, kuidas ta läbi põõsaste ja kaljude põgenes, et mõrtsuka käest pääseda. ma ei suuda isegi pisarat poetada, ma ei suuda uskuda seda, et ma täna peaaegu surin. me ei ole surma ära teeninud ja sellepärast ma kirjutangi siia blogisse, me oleme lihtsalt tavalised inimesed me tegeleme poliitikaga, me tahame maailma paremaks muuta. härra president, me seisame õlg õla kõrval Norra rahvaga sel kurval ajal. me oleme pärit erinevatest poliitilise spektri osadest ja paljud leiavad, et paremäärmuslaste poliitika on jälestusväärne, kuid me kõik seisame siiski üheskoos äh, selle, selles mõttes, et me ei taha, et äh, terrorism ja vägivald peale jääks. suur tänu. ja nüüd äh, komisjoni nimel proua Cecilia Malmström härra president, lugupeetud daamid ja härrad, kahekümne teise juuli sündmused Norras olid kohutav ka tragöödia tegemist oli julmusega, mida meil on raske ettegi kujutada. tegemist oli meie kõige hullema õudusunenäoga. Ütöja ilusal saarel aga sai sellest õudusunenäost tõelisus. kaheksa inimest surid valitsushoonete rünnakus Oslos seda pani toime üks mees ja sellel samal päeval hiljem äh, tappis äh, seesama mees seitsekümmend äh, teismelist. ta oli ümber riietunud politseinikuks, politseinikuks, kes Norras on kaitse ja turvalisuse sümbel. loomulikult tunneme me kaasa ohvrite peredele, tuttavatele, sõpradele ja kogu Norra rahvale. kuid me tunneme kõik selle rünnaku pärast muret sellepärast et tegemist oli rünnakuga demokraatia, demokraatlike institutsioonide, meie väärtuste, meie mõtete suunas. tegemist oli rünnakuga noorte inimeste vastu, noorte inimeste vastu, kes tahtsid aktiivselt ühiskonnaelus osaleda ja osaleda parteipoliitikas. ja see sündmus näitab, kui ohtlik on paremäärmuslus. haige mehe mõtteid toetatakse äh, äärmusluse, ksenofoobilise äh, diskursusega, mitmekultuurilisuse vastaste rünnakutega ja selliste viha õhutavate diskursuste vastu peame võitlema kõik. Norra rahvas on oma leinaga toime tulnud väga väärikalt. ma arvan, et äh, see on avaldanud kõigile meile äh, muljet, ma arvan, et meile kõigile avaldas muljet see, kuidas Norra rahvas asus astus üles äh, demokraatiat kaitsma, meie ühiseid väärtusi kaitsma ja me peame ühinema selles äh, Norra rahvaga. suur tänu! suur tänu, proua volinik! ja nüüd äh, üks minut väinaseisakut selleks, et mälestada ja austada kõiki neid, kes pidid oma eluga mõrtsuka käe läbi Norras juulikuus hüvasti jätma. uh,. We are going back to the votes. nüüd läheme edasi hääletamisega ja katsume hääletamisega lõpule jõuda, aga meie ühel kolleegil on protseduuriline küsimus, palun. Merci, monsieur le president. jah, suur aitäh. jah, suur aitäh, ma tahtsin lihtsalt ütelda, et härra Farage, kes ka siin hoones viibib täna paistis silma oma puudumisega, selle asemel liituda demokraatide leinaga. daamid ja härrad. selles leina ja kurbuse õhustikus palun teil